Eh, tahaksin tervitada kõiki. palun istuge oma kohtadele. me alustame hääletust hetke pärast, aga enne, kui me seda teeme, tahaksin anda eh, sõna proua Koratsa pildile You, aitäh, president, ma tahaksin teilt küsida, milline on parlamendi uurimise seis, mis puudutab proua Le Peni hääletamist.